Euroopa Parlamendi presidendina teie, härra Schulz, äh, vabastaksite proua Timošenko vanglast, suur tänu. suur tänu ning nüüd äh, nõukogu ja komisjoni seisukohad Taani eesistumise ajal, kõigepealt on mul suur heameel tervitada endist kolleegi, meie koja liiget, peaministrit Helle Tooning-Schmidti. tere tulemast, peaminister! ja nüüd annangi ma teile sõna selleks, et te saaksite meile tutvustada Taani eesistumist, palun. lugupeetud peaminister, palun lugupeetud president!